ma hääletasin poolt, aga ma ei toiminud hääletusmasin. oleme selle teadmiseks võtnud, et proua Korholo, nagu ma ütlesin, soovin kõigile head koduteed ja kui ilm teid kuidagi takistab või Saksamaa streigid, siis enne vastlapäeva lõigatakse saksa meestel lipsud eest, nii et peate olema ettevaatlikud.